vastu võetud, läheme siis edasi. kakssada kolm muudatusettepanek härra Tantänilt, kes poolt? tänan, vastu võetud. kakssada neli, kes poolt? vastu võetud, kakssada viis poolt, vastu võetud. kes on vastu? kes vastu on? kontrollime üle. hääletus algas Zamykam głosowanie. hääletus lõppes. tagasi lükatud. TV kümme, kes poolt? vastu? tagasi lükatud NV kümme poolt, vastu. kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. edasi kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tänan, kompromiss neli. hääletus algas, kompromiss neli üle hääletus lõppes aitäh, vastu võetud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kaks, kolm, kaheksa, kes poolt Va? vastu võetud. kus koos kahe, kolm, üheksaga. nüüd kakssada nelikümmend ja kakssada nelikümmend üks, kes poolt, heaks kiidetud. kakssada nelikümmend kaks, kakssada nelikümmend kolm, kes poolt, vastu võetud. kakssada nelikümmend neli. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. TV kaksteist, kes poolt? vastu. tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu võetud. edasi kakssada nelikümmend kuus. härra Meelo poolt, kes poolt? vastu võetud kakssada nelikümmend kaheksa ja kakssada nelikümmend üheksa koos, kes poolt, heaks kiidetud, aitäh. kompromiss seitse, hääletus algas. kompromiss seitse üle, hääletus lõppes. kompromiss kaheksa tuleb natuke edasi minna, kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus käib, aitäh, hääletus lõppes. heaks kiidetud kompromiss üheksa. hääletus algas kompromiss üheksa üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes heaks kiidetud. edasi kolm, kaks, kolm, kolm, kaks, kolm. härra Kaputolt, kes poolt, vastu, tagasi lükatud kaks, üks, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, kompromiss kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend raportöörilt, kes poolt, heaks kiidetud. kolm, neli, üks, kes poolt, vastu tagasi lükatud, aga kontrollime siiski üle. kolm, neli, üks. hääletus algas. hääletus lõppes. hea, et üle kontrollisime. edasi. kakskümmend üks, kes poolt, heaks kiidetud kompromiss üksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud. kolm, kolm, üheksa on järgmine. kolm, kolm, üheksa. ja kolm, neli, null ühesugused, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üksteist A, hääletus algas. üksteist A, hääletus käib. hääletus lõppes. heaks kiidetud. kolm, neli, kaheksa, kes poolt? heaks kiidetud kolm, neli, üheksa, kes poolt, heaks kiidetud. kolmsada viiskümmend, kes poolt? aitäh, heaks kiidetud. kompromiss kaksteist. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kolm, seitse, kaheksa proua Aguileralt kolm, seitse, kaheksa, kes poolt? heaks kiidetud, aitäh, kompromiss kolmteist, hääletus algas peame kordama kompromiss kaksteist hääletamist. meil on vaja nimelist hääletust, hääletus algas veel kord. kompromiss kaksteist. hääletame kompromiss kahtteist, nimeline hääletus me hääletame kompromissi kaksteist nimeliselt. hääletus käib, hääletus lõppes. meil oli tehniline viga, sekretäriaat ei vajutanud õiget nuppu et tegemist on nimelise hääletusega ja sellepärast me nüüd peame uuesti hääletama kompromissettepanekut kaksteist elektrooniliselt. meie vabandused. nii, nüüd oleme me ka selle registreerinud. kolm, seitse, kaheksa nüüd. ma kordan kompromiss kaksteist, nimeline hääletus, meil on vaja, et hääletused registreeritaks. hääletus lõppes. Läheme edasi. kolm, seitse, kaheksa. kolm, seitse, kaheksa proua Aguileralt, kes poolt? heaks kiidetud kompromiss kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss neliteist on järgmine. hääletus algas, kompromiss neliteist üle. hääletus lõppes. Läheme edasi neli, null, seitse härra Tantäänilt. kes poolt? heaks kiidetud. nelisada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelisada kümme, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss neliteist A. hääletus algas hääletus lõppes. heaks kiidetud kompromiss viisteist. hääletus algas. hääletus lõppes. ma tänan. neli, üks, üheksa, neli, üks, üheksa. härra Andreu ja teised kes poolt, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist. hääletus algas. hääletus lõppes. edasi kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes edasi neli, seitse, neli neli, seitse, neli. peate hüppama mõned leheküljed edasi ja see on hea. Colombier Lazo neli, seitse, neli, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. neli, seitse, viis poolt, vastu, heaks kiidetud neli, seitse, kuus poolt heaks kiidetud, neli, seitse, seitse heaks kiidetud, neli, seitse, kaheksa poolt vastu tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist, hääletus algas. hääletus lõppes. edasi kompromiss üheksateist, hääletus algas hääletus lõppes. edasi kompromiss kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. edasi kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes heaks kiidetud kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. kakskümmend kolm. esimees parandab ennast hoopis kakskümmend neli. kompromiss kakskümmend neli, hääletus algas, hääletus lõppes viis, kolm, kaks, viis, kolm, kaks hääletame. härra Tantäänilt kes poolt, heaks kiidetud. viis, kolm, kolm, kes poolt, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. edasi kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes edasi kompromiss kakskümmend seitse. hääletus algas. lõppes. kompromiss kakskümmend kaheksa. kakskümmend kaheksa hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss kakskümmend üheksa hääletus algas kakskümmend üheksa, hääletus käib. hääletus lõppes. edasi viis, kuus, neli, viis, kuus, neli härra Andrüür ja teistelt, kes poolt heaks kiidetud. muudatusettepanek viis, viis, kuus ja viis, viis, seitse, kes poolt heaks kiidetud. neli, kaks, üheksa oli ka nende juurde kuuluv. nüüd kompromiss kolmkümmend, hääletus algas. kompromiss kolmkümmend, hääletus käib. hääletus lõppes. heaks kiidetud kompromiss kolmkümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. viiskümmend seitse raportöörilt. kes poolt? heaks kiidetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ühe enamushäälega. viiskümmend üheksa, kes poolt vastu võetud. vastu viiekümne üheksale. nii viis, kuus, seitse poolt, heaks kiidetud kuuskümmend raportöörilt poolt heaks kiidetud, kuuskümmend üks raportöörilt heaks kiidetud, viis, kuus, kaheksa poolt heaks kiidetud, viis, kuus, üheksa ja NV kolmkümmend kolm poolt heaks kiidetud, viis, seitse, üks ja viis, seitse, kaks, kes poolt, vastu. kontrollime üle, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud. viis, seitse, kolm, viis, seitse, neli ja viis, seitse, viis, kes poolt vastu, tagasi lükatud. viis, seitse, kuus ja viis, seitse, seitse poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, seitse, kaheksa. vast-, kontrollime üle. hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. TV kolmteist, kes poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. heaks kiidetud. edasi viis, kaheksa, üks nimeline hääletus. viissada kaheksakümmend üks. palun hääletage. hääletus algas. Zamykam głosowanie. Odrzucona. Tagasi lükatud kompromissettepanek kolmkümmend kolm, hääletus algas. kompromiss kolmkümmend kolm, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. heaks kiidetud. järgmiseks kolmkümmend kolm A. kompromiss kolmkümmend kolm A, hääletus algas. kolmkümmend kolm A. hääletus lõppes vastu võetud ja kompromiss kolmkümmend neli. hääletus algas. hääletus lõppes. järgmisena kompromiss kolmkümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. järgmisena kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud ja kompromiss kolmkümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. järgmisena kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. ja nüüd muudatusettepanek kuuskümmend kaheksa raportööri poolt. kes on poolt? aitäh, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, samuti raportööri poolt, poolt, kes on poolt, vastu võetud. kompromiss nelikümmend, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kompromiss nelikümmend üks. kompromiss nelikümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena kompromiss nelikümmend kaks hääletus algas, kompromiss nelikümmend kaks. hääletus lõppes. järgmisena kompromiss nelikümmend kolm. nelikümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. edasi muudatusettepanek kuussada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud kompromiss nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. järgmisena kompromiss nelikümmend viis, hääletus algas. kompromiss nelikümmend viis. hääletus lõppes. järgmisena kompromiss nelikümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek seitsesada kakskümmend härra Tantani poolt. kes on poolt? aitäh, vastu võetud. seitsesada kakskümmend üks poolt, vastu. kontrollime seda, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek seitsesada kakskümmend kaks, kes on poolt? aitäh, vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada kakskümmend kolm, kes on poolt? vastu võetud. seitsesada kakskümmend neli poolt, vastu. kontrollime, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. järgmisena kompromiss nelikümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss nelikümmend üheksa. hääletus algas hääletus lõppes. järgmisena kompromiss viiskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viiskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss viiskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud, nüüd eh, kompromiss viiskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. kompromiss viiskümmend neli, hääletus on alanud hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena kompromiss viiskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd äh, kompromiss viiskümmend kuus hääletus algas. hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek seitsesada kuuskümmend kaks. kes on poolt? vastu võetud kompromiss viiskümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd Regi komisjoni muudatusettepanek üheksateist. Regi üheksateist. kes on poolt? vastu võetud. järgmisena kompromiss viiskümmend kaheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd muudatusettepanek seitsesada kaheksakümmend üks, seitsesada kaheksakümmend kolm, sada seitse, seitsesada kaheksakümmend kaks ning NV viiskümmend. kes on poolt, vastu võetud, aitäh. kompromiss viiskümmend üheksa. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kuuskümmend. hääletus algas. kompromiss kuuskümmend. hääletus lõppes suur tänu. nüüd liigume põhjenduspunktide kompromissettepanekute juurde. hääletus äh, algas selle kompromissettepaneku üle ja nüüd hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek sada kümme. jõuame juba lõpusirgele sada kümme on muudatusettepanek, mida nüüd hääletame. leheküljel sada kuusteist. eelarve kontrolli komisjon, kes on poolt, vastu võetud ja nüüd TV2, kes on poolt, vastu võetud. järgmisena sada neliteist ja eelarve kontrolli komisjoni muudatus kaks, kes on poolt, vastu võetud. nüüd Regi neli. Regi neli. kes on poolt? me hääletame praegu mu Regi nelja. kes on poolt, kes on vastu? kontrollime. Regi neli. Proszę Państwa, okay.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 ootame mõne hetke, sest äh, tundub, et härra Dantanil on äh, teistsugune tekst. kontrollime regi neli. hääletame praegu regi nelja, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. ja nüüd sada kaheksateist. kes on poolt, kes on vastu, tagasi lükatud. sada kakskümmend viis. DV6 jest? DV6. To jest za poprawką DV6. DV6. DV6 poolt, vastu, tagasi lükatud sada kolmkümmend kuus. sada kolmkümmend kuus. vastu võetud sada nelikümmend seitse poolt. üks, sada nelikümmend seitse vastu võetud. TV seitse vastu võetud, TV kaheksa, kes on poolt, vastu võetud sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada kaheksa. paluks selgitust, mille üle me hetkel hääletame? Zamykam głosowanie. Last page. Eh? Bardzo proszę, pan poseł Agniu. Głosowaliśmy nad poprawką 179. 179 oli see, mida me hääletasime viimati, viimasena. ei, mi-, vabandust, mina eksisin, ütleb juhataja. sada kaheksakümmend kaks, NV kaheksa ja TV9. kas nüüd on kõik selge? sada kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. Chairman, I am sorry to prolong the proceed- juhataja, vabandust, et äh, pikendan koosolekut, ma küsisin, äh, mille, mida me hääletame. Te ütlesite sada kaheksakümmend kaks äh, ja kohe pärast seda sada kaheksakümmend seitse, seega kumba me hääletame? me hääletasime sada kaheksakümmend kaks NV kaheksa ja TV üheksa muudatusettepanekut. Teraz głos, głosuj, głosujemy nad poprawką 1.8. Ja nüüd 187. 187. Kes on poolt? Kes on vastu? Tagasi lükatud. The result was... E, e, sekretariat nie zanotował wyniku poprawki głosowania tych trzech poprawek 182 i NV8. sekretäriaat ei ole pannud kirja eelmise äh, hääletuse tulemust e, sada kaheksakümmend kaks, EMI kaheksa, TV üheksa. seega hääletame seda uuesti. hääletame uuesti sada kaheksakümmend kaks, ENV kaheksa, TV üheksa. seega nende kolme muudatusettepaneku hääletus on alanud hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse, seda juba hääletasime, nüüd sada üheksakümmend üks Nekov. kes on poolt, kes on vastu? tagasi lükatud, kuid kontrollime. sada üheksakümmend üks, kontrollime. hääletus on alanud. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd on lõplik hääletus. kõik muudatusettepanekud koos. see on nimeline hääletus ja lõplik, lõpphääletus on alanud. Głosujemy. Zamykam głosowanie hääletus lõppes. vastu võetud. õnnitlused raportöörile. ja annan teile sõna, palun. tänan, härra esimees. aitäh kõigile kolleegidele, kes hääletusest osa võtsid, nagu sissejuhatavalt ütlesin Äh, see hääl-, kui see hääletus määrab selle, mis järgneb, siis on see väga hea märk äh, ÜPP reformiga seoses. ma ei hakka kordama tänusõnu kõigile, kes äh, tegid väga kõva tööd, aga tänan kõiki hääletajaid ja soovin järgmisele par-, parlamendile edu töös selles valdkonnas kuna nemad peavad selle mõnekuise väga intensiivse töö lõpule viima. tänan veel kord, aitäh! Proszę przyjąć, proszę przyjąć w imieniu nas wszystkich, panie pośle. Suur tänu. ma tänan teid meie kõigi nimel suur tänu kõigile sekretäriaadi töötajatele, variraportööridele. ma tänan ka kõiki raporti autoreid ja kaasautoreid. ma leian, et tegemist on väga hea dokumendiga, väga kõrge kvaliteediga dokumendiga. selle päevakorrapunktiga võime nüüd lõpetada. suur tänu. meil on ähm, veidi aega üle, seega võin teile sõna anda, kui keegi soovib sõna. ma ei näe hetkel, et keegi sooviks sõna. seega äh, lõpetan tänase koosoleku ja kohtume homme täpselt kell üheksa. Teil on võimalik kell üheksa ka pildile saada, seega palun olge täpselt kell üheksa kohal. suur tänu. ma tänan kõiki sekretäriaadi töötajaid. töö oli väga sujuv seega täna, see, seega võime oma tööga rahulolevalt jätkata. Mm, proua Esteri ähm, hääletuskaart läks katki hääletamise ajal. ma loodan, et seda tulevikus ei juhtu.